Rapkai. Teil on sõna. Eh, ma vabandan, president, eh, inimesed tulevad ja lähevad. Eh, siin on väga palju jutuajamisi, täpselt nagu kohvikus. see on meie valijate solvamine, et me peame kõnesid pidama sellises keskkonnas palun hoolitsege selle eest, et inimesed rahunevad maha, on vaiksed ja siis saame kõnelda. ja ma isegi ei tea, milline hääletuse seletus toimub, sellepärast et tabloo saalis seda ei näita. nii et, et palun hoolitsege selle eest, me teame, mis toimub ja et me ka kuuleksime. sellepärast, et antud hetkel ma ei kuule midagi, ma ei näe midagi. kas te saaksite selle istungi juhatajana kindlaks teha, et asjad toimivad? proua Murvai, ma vabandan, aga siin oli tegemist tehnilise põhjusega. ma ütlesin, et me arutame Beckeri raportit ja kõigepealt saate sõna teie. aitäh. suur aitäh. aitäh, president. jutt käib äh, tööturuasutuste võrgustikest ja tööturgudest ning Eh, erinevatest eh, arengutest nende teenuste vallas. Eh, mina mõtlesin, et see asi on tõesti suurepärane, et me lõpuks ometigi tööturge sügavamalt integreerime Euroopas, et kaotame erinevused Inglise, Saksa ja Ungari turgude vahel, erinevate liikmesriikide vahel ja kõik need probleemid, mis meil Ungaris on, saavad siis ka lahendatud, me saame näiteks Äh, inimestele äh, osutada korralikke teenuseid ja lõpuks äh, tulevad Lääne-Euroopast kõik töötajad Ungaris, aga siis ma sain aru, et tegelikult niimoodi see asi üldse välja ei näe. me ei räägi siin mitte tööturgude integratsioonist, sellepärast et näib, et tööjõud on mobiilne ainult ühes suunas, praegu toimub ajude äravool härra Mamikins. suur aitäh, president. tööhõivepoliitika on Euroopa Liidu üks äärmiselt oluline osa ning seetõttu on töötajate mobiilsus ning äh, võrdõiguslik tööturule integreerimine midagi, mida tuleb tervitada. kui meie Äh, riigi kodanikud teistes riikides töötavad, siis peaksid nad saama samasugust palka ja neid peab võtma tööle samasugustel alustel nagu kõiki teisi töötajaid, sõltumata nende kodakondsusest või sõltumata sellest, äh, kus riigis nad elavad äh, ja mitte mingisugust diskrimineerimist ei tohi siin olla, on tervitatav, et selles raportis seda teemat käsitletakse Eurese eh, portaal on viimastel aastatel olnud kasulik ja on aidanud sadatel tuhandetel eh, inimeste, töö, inimestel tööd leida ning ma arvan, et eh, reformid on olnud edukad, aitäh. aitäh, härra Šogor, aitäh. me räägime töötajate mobiliseerumise, liikuvuse tugevdamisest Euroopa Liidus ja sellest, kuidas seda paremini saavutama. mina pean neid eesmärke äärmiselt oluline, aga tahaks, oluliseks, aga tahaksin siia kohta lisada, et see peab käima käsikäes ühtekuuluvuspoliitikaga ning Äh, idapoolsed liikmesriigid peavad sellest ka kasu saama. praegu lähevad äh, inimesed idast ära läände, et seal töötada ja ning äh, seal nad ei lähe sinna selleks, et seal sotsiaaltoetusi saada, vaid selleks, et rohkem teenida. Rumeenias teenivad õpetajad ainult kolmsada eurot kuus, aga tooted ja teenused maksavad läänes ja idas täpselt sama palju. ning sellistes tingimustes ei saa me kõnelda tööturu integreerimisest, me ei saa kõnelda Euroopa tööturust. kui äh, vanemad, äh, äh, kui olukord ei muutu, siis ootab meid ees suur rändelaine ja toimub siis rahvaste rändamine idapoolsetest riiki, liikmesriigist lääneriigist härra Aanot, tehkem ühe asja selgeks, rände küsimus ei ole ainult seotud äh, sisserändajatega. Äh, üheksakümmend kaheksa protsenti Ühendkuningriigi tulijatest on majandusmigrandid, kas siis Euroopa Liidust või mujal ja äh, meil tegelikult ei ole erilist tööjõupuudust ja Inglise Panga sõnul on selline massiline töötajate sisseränd mõjutanud palkasid Äh, ja minu äh, valijad äh, Northeastern Midlandis, kus on Suurbritannia kõige suurem tööpuudus, kannatavad selle all tööbüroosid sunnitakse reklaamima vaba, vakantseid töökohti kogu Euroopas. see jätab veelgi rohkem inimesi, see toob üha rohkem inimesi Ühendkuningriiki, sellepärast et paljud oskavad inglise keelt ma arvan, et selle kõigega me saame teha, tekitada palju suuremat kahju, äh, kui me iial suudame parandada. aitäh ja nüüd selgitame. autonoomsete kaubandusmeetmete kasutusele võtmist Tuneesia puhul ja kõigepealt saab sõna proua Pefera. suur tänu teile, proua president on äh, Tuneesias saavutatud suuri sotsiaalseid ja demokraatlikke edusamme viimase kahe aasta jooksul. see on oluline äh, eeskuju teistele Põhja-Aafrika riikidele. sellega seoses peame neid toetama praegusel teel ja sellega seoses ma toetasin kiireloomuliste kaubanduste vastuvõtmist, kuid ma ei ole nõus nende muudaste Eh, muudatusettepanekutega, mis soovisid eh, näiteks eh, protektsionistlikumalt suhtuda oliiviõli küsimusse. leian, et peame olema ettevaatlikud, tegema mõjuhinnangu ning peame toetama kõike seda, mis tähendab Tuneesia arengut ning sellega seoses sooviksin, et pidevalt kutsutakse üles Tuneesiat sellele, et nad kaitseks alaliselt inimõigusi ning et äh, lõpetatakse seksuaalvähemuste äh, ründamine, sest selline tegevus ei sobi riigile, mis soovib olla demokraatlik. järgmisena äh, proua Senra Rodriguez. Votei contra porque estou certa que estas medidas non son para axudar ao povo nen aos agricultores da Tunisia. siin vastusest see meede ei aita Tuneesia äh, põllumehi ega Tuneesiat ennast ning see äh, on kahjulik kõigile Lõuna-Euroopas asuvasse riik, asuvatele riikidele ega Tuneesiale. samuti pole ka garantiisid selle kohta, et see et see Euroopa turgudeni äh, ja tekitades siinselt sotsiaalset keskkondlikku dumpingut. härra Mami härra Mamikins ähm, äh,, aitäh, lugupeetud president. Ähm, ma käisin äh, äh, viie aasta tagant alustati äh, Tuneesias ulatuslike reformidega ja riigi ümberstruktureerimisega, aga selle riigi jaoks on ka mõned sektorid väga olulised ning üheks selliseks sektoriks on oliiviõli tootmissektor. enne revolutsiooni oli Tuneesia suuruselt seitsmes oli oliiviõli tootja, Äh, täna on äärmiselt oluline, et me Tuneesiat äh, toetame, me oleme paika pannud kvoodisüsteemi kolmkümmend viis tuhat tonni kaheks aastaks, aastast kaks tuhat kuusteist kuni kaks tuhat seitseteist, seda tuleb tervitada. Tuneesia on minu arvates Euroopa Liidu väga oluline partner ning nende meetmetega edendame stabiilsust ja arengut, aitäh. härra Boltšak äh, järgmisena, aitäh, et te mulle sõna andsite. ka mina hääletasin selle resolutsiooni poolt täiesti kindel on see, et me peame tunnustama neid edusamme, mida Tuneesia viie aasta jooksul on teinud. Tuneesia on praegu nõndanimetatud demokraatliku klubi liige. me peame tunnustama nende progress, nende edusamme ning see peaks olema olulisem kui mõju meie oma oliiviõli tootjatele. me peame toetama seda riiki riiki, äh, vaatamata sellele, et äh, sellisel toetusel on negatiivne äh, mõju, sellepärast et see on ainus viis, kuidas saame Tuneesiat aidata. härra Kelly, kas te soovisite samuti selles punktis sõna võtta, palun? aitäh! mina hääletasin nagu oma fraktsioongi selle raporti osas Äh, niimoodi tegid ka seitsekümmend kaheksa äh, minu äh, fraktsiooni liiget ja mõned meist hääletasid ka vastu. see on äärmiselt oluline raport, me peame osutama Tuneesiale igasugust abi. autonoomsed kaubandusmeetmed on väga olulised ja otsustava tähtsusega sellel hetkel, arvestades Tuneesia geopoliitilist asendit komisjon teinud ettepaneku, et kehtestada ajutised ühepoolsed tollisoodustused Tuneesiast tulevale oliiviõli ekspordile. tegemist on siis autonoomse kaubandusmeetmega, minu arvates on see mõistlik sest see on seot-, mõjutab neid inimesi, kes on otseselt või kaudselt seotud oliiviõli toetusega, ma arvan, et meil oleks vaja ka mõjuhinnangut vaatamaks, kuidas see kõik mõjutab meie enda äh, oliiviõli tootjaid ja kui mõju on negatiivne, äh, siis tuleks korrektiivseid meetmeid rakendada, aitäh. aitäh ja nüüd läheme järgmise päevakorrapunkti juurde, see on siis Äh, proua Rodriguez'e raport Euroopa poolaasta majanduspoliitika koordineerimiseks ja kõigepealt saab sõna proua Murvai, palun. jah äh, ma tahaksin öelda, et äh, mina ei saa paralleelselt kõnelda, kui teised inimesed valju häälega siin kõnelevad, nii et, et ma tahaksin veel kord paluda äh, et te paluksite nendel, kes tahavad teineteisega vestelda, siit ruumist lahkuda ja lasta teistel, kes soovivad sõna võtta, seda teha, aitäh uh,. És akkor most átváltok, then I change to my own language. Akkor most átváltok magyar nyelv. niisiis, selles raportis on jutt iga-aastasest majanduskasvu analüüsist aastaks kaks tuhat kuusteist mina pean tunnistama, et ma ei hääletanud selle raporti poolt ning äh, tahaksin asepresidenti paluda, et äh, äh, minu sõnavõtu ajal vahele ei segataks, et mind ei takistataks. Ungaris, Šopronis on meil, oli üks pereettevõte, ja eh, jumal tänatud, et ta saab, eh, see omanik saab sellist eh, pereettevõtet pidada ning ta loodab, et ka tema lapselapsed ühel päeval seda ettevõtet juhatama hakkavad ning loodetavasti äh, äh, ei pea nad loobuma. meil on vaja äh, Äh, kõnelda tulevastest reeglitest, mitte majanduskasvust, mina ei usu liberaalset lähenemist. aitäh, äh, nüüd saab sõna proua Gonzales. teda ei ole, siis härra Mamikins. Äh, tahaksin teid tänada, lugupeetud president. majanduskasv on Euroopa Liidu üheks alussambaks ning äh, selles iga-aastases majandus, seda iga-aastast majanduskasvu analüüsi tuleb kindlasti toetada äh, arvamuste vahetused, majandusreformid ja väga paljud äh, teised aspektid on olulised, tegemist on dialoogiga liikmesriikide parlamentidega, sotsiaalpartneritega, kodanike, ühiskonnaga, sellest on meil kõigist kasu ja äh, niimoodi võime saavutada majanduskasvu. ma toetan raportööri, et äh, tuleb rohkem tähelepanu pöörata fiskaalpoliitikale ja struktuurireformidele äh, ka naaberriikides. vaba turumajandus on loogiline, aga me peame vaatama ka nõudluse konkreetseid aspekte, see mõjutab ka kõiki teisi valdkondi, aitäh! viimasena saab sõna härra Kelly suur tänu, proua juhataja, ja ka selle raporti puhul ma hääletasin nii, nagu ülejäänud minu fraktsioon ja suure enamusega võeti see raport ka vastu. kaks kolmandikku suisa toetasid seda raportit ja ainult üks kolmandik vastu ja seega mm, ma tahaksin tunnustust avaldada äh, Ehm, raportöörile. Euroopa poolaasta on eh, andnud väga head vilja, eriti mis puudutab eh, tööhõivet ja majanduskasvu, see üritab hoogustada sotsiaalset õiglust. Ehm, meie uued prioriteedid aastaks kaks tuhat seitseteist on õiged, investeeringute toetamine, struktuurireformid meie majanduse kaasajastamiseks ja loomulikult vastutustundlik, mitte populistlik ehm, eelarvepoliitika ja ma tunnustan ka seda, et liikmesriigid tahavad vähendada pikaajalist tööpuudust ja eriti ähm, noorsootööpuudust. kui me suudame seda kõike ka saavutada, siis saadab meid suur edu. suur tänu. järgmisena on ees Euroopa poolaasta majandusjuhtimine proua Ribeiro raport ja sõna saab härra Suulik suur tänu, proua juhataja. ma pean kahjuks tunnistama, et äh, see majanduskasvu raport äh, ei olnud minule vastuvõetav. siin kritiseeritakse musta tööjõudu, aga samas äh, astutakse samme, millega või pakutakse välja sammu, millega legaalne töö muutub järjest kallimaks. nõutakse majanduskasvu ja tööpuudust tuleks vähendada, aga võlakoormasid kritiseeritakse, tehakse palju ettepanekuid, mis aga seda võlakoormat ainult suurendavad. siin raportis on kirjas, et Euroopa Liidus on väga kõrge tööpuuduse määr, aga samas äh, nõutakse äh, miinimumpalga kehtestamist igal pool Euroopa Liidus, aga majanduspoliitika ei toimi niimoodi. me võime siin äh, lõpmatuseni äh, toota neid raporteid, aga see ei vii majandusolukorra parandamiseni, see ei taga rikkuse suuremat või paremat jagamist. proua Morva järgmisena, palun. suur tänu. me räägime siin päris inimestest äh, ja otsustame siin nende päris inimeste elu üle, inimeste üle, kes elavad meie koduriikides. tuleksin tagasi uuesti oma eelmise loo juurde, rääkisin ühest ettevõttest, kes töötab pereettevõttes ega mitte suures rahvusvahelises ettevõttes. see ettevõte ettevõtja ütles, et ta tahaks jätkata tööd pereettevõttena ja me tahame ju ka selliseid pereettevõtteid toetada ja kaitsta nüüd äh, proua Ribeiro raport äh, räägib äh, sotsiaalaspektidest. kui inimesed töötavad tõesti pereettevõtetes, siis see lahendab väga paljusid, paljud probleemid. tööpuudust ei oleks, sellepärast et pere annab endast kõik, et pereliikmetel tööd oleks, nad ei jäta ju oma pereliikmeid tänavale, nad annavad endast kõik selleks, et inimesed hõivata pereettevõttes, olgu tegemist noorte emadega või eakamate sugulastega. suur tänu, härra Maamikins. suur tänu äh, elamupoliitika toetamine ja renoveerimismeetmete toetamine tervishoiu, noorsoo ja eakate jaoks suunatud poliitikas, kõik need meetmed on väga olulised. on see äärmiselt oluline terve Euroopa Liidu, aga ka minu koduriigi Lätimaa jaoks ma tahaksin eriti rõhutada siin äh, noorsoo- ja lastepoliitikat. kui äh, nüüd siin äh, kujundlikult rääkida, siis kui me oma õunaaia eest hoolt ei kanna, siis hea, häid õunu me sealt ei saa. lapsed on ju meie elu kõige ilusam osa me peame andma endast kõik, et nendest saaks õnnelikud inimesed, et neil oleks võimalus areneda, et nendel oleks võimalik tulevikus häid ja õigeid otsuseid langetada, sellepärast ma toetan seda raportit, härra Sogor. suur tänu. vaatamata sellele, et tööhõive määr, töötuse määr langeb väga aeglaselt, ja vaatamata selle, et majanduskasv on hakanud paranema, on siiski liikmesriikide vahel suuri puudusi, erinevusi liikmesriikide vahel kakskümmend protsenti noortest inimestest on tööta aga kõige murelikum on pikaajaliste töötute määr see on kahekordistunud viimastel aastatel see tähendab seda et tekib väga tõsine vaesuse sotsiaalse tõrjutuse oht ja inimkapitali äh, kvaliteedi alanemise ohti ja sellega ma toetan investeeringuid inimkapitali selleks, et välja areneksid vastupidavad majandused ja et meie tööturg oleks äh, kaasav, niimoodi saaksime vastu astuda ka meie ees seisvatele demograafilistele äh, probleemidele, aitäh! suur tänu ja viimasena saab sõna härra Mann selle raporti all. mikrofon palun suur tänu, proua juhataja. Euroopa Liidu majandus äh, majanduse kirjeldamist trööstituna. Äh, nendele ma ütleksin, et meie majanduskasv äh, on järgnevatel aastatel kaks prontsi, protent, protsenti tööpuuduse määrad alanevad küll aeglaselt, kuid järjepidevalt noorsootagatisi äh, rakendatakse liikmesriigid eh, on kõhklevast seisukohast loobunud neli koma kaheksa miljonit noort inimest kes äh, praktikakohta või väljaõppekohta otsivad nad ei tohiks jääda üksi sotsiaalsed indikaatorid peaksid olema võrdsed äh, majanduslike indikaatoritega selles äh, majanduse juhtimise analüüsis peab kaasama sügav analüüs konkreetsete probleemide üle liikmesriikides. me peame võitlema tööpuuduse lootusetuse ja tõrjutuse vastu sellega me näitame euroopa liidus et me oleme solidaarne ja humaanne ühiskond, suur tänu! suur tänu! järgmine selgituste osa puudutab proua Stihleri raportit, see on ühtse turu juhtimise raporti, esimesel annab sõna proua Morvai, palun. suur tänu, kallid kolleegid, ma tahaksin ma tahaksin öelda, et et keegi Kesk-Euroopas ei saa aru sellest eurokeelest, mida siin räägitakse, mida tähendab ühtne turg eh, Kesk- ja Ida-Euroopa riikide jaoks. meie jaoks tähendab see, et eh, lääne ettevõtted lääne investorid ostavad üles kõik meie ettevõtted me oleme pidanud loobuma oma maast ja oma tehastest nende kasuks see tähendab seda et prantslased sakslased saa-, saavad meie riigis igasugused võimalused ettevõtluse arendamiseks. Ungari ettevõtted ja Ungari rahvas ei saa mitte mingisuguseid privileege omaenda riigis. ühtsest turust on võimalik rääkida ainult siis, kui näiteks Ungari ettevõtjatel on samasugused võimalused sellel ühtsel turul kui, kui äh, lääne ettevõtjatel meie turul Äh, tegemist on kolonialiseerumisprotsessiga, aga ma ei nimeta ühtegi liikmesriiki eraldi. härra Maamikins. oluline selle raporti puhul on see, et me peaksime saavutama äh, läbipaistvuse, standardiseerimissüsteemid tuleb uuendada ning meie IT-süsteemid tuleks ka võtta rohkem kasutusele põhimõtteliselt on väga oluline ka see, et tunnustatakse kutsetunnistusi vastu, vastastikku ja et ühiskoos äh, hallatakse neid poliitikaid. ilma kõige selleta ei ole võimalik ühtset turgu pannagi äh, funktsioneerima ja ei ole mõtet sealt oota, oodata tulemusi. me peame ka pädevusi jagama selgemalt selleks, et meie struktuurid ei teeks topelttööd. suur tänu, härra Pospišil järgmisena suur tänu, proua juhataja. mina toetasin seda raportit, mille valdkonnaks on ühtne turg. minu meelest on ühtne turg üks Euroopa integratsiooniprotsessi suuremaid saavutusi. ja kui kakskümmend kaheksa liikmesriigid suudavad teha koostööd, siis see on suurepärane kuigi ma põhimõtteliselt arvan, et need inimesed, kes ei pea Föderaal-Euroopat millekski, võiksid siiski toetada ühtse turu väljaarendamist. sellest on kasu kõigile. tulevikus loodetavasti õnnestub meil eemaldada ühtse turu ees seisvad takistused ja minu meelest oleks väga tore, kui meie suudaksime ka ühtse digitaalse turu ees midagi ära teha ja reguleerida ka piiriülesed ähm, küsimused e-kaubanduse puhul ning äh, geoblokeeringust äh, tuleks ka lahti saada. ühtset turgu toetades saadame parandada ka oma majandusi laiemalt. järgmisena saab sõna härra Boltšak, suur tänu, proua juhataja, et te sõna andsite, ka mina toetasin seda raportit. põhjus, miks ma seda tegin, oli see, et äh, ühisturg on meie jaoks suureks väärtuseks ühtne turg on midagi, mida me oleme üles ehitanud aastakümneid, sellest on kasu kodanikele, ettevõtetele ja, ja valitsused nõuavad suuremat integreeritust. ma vihjaksin sellele, et siin raportis täiesti õigesti räägitakse sellistest asjadest nagu konkurentsivõime suurendamine, investeeringud, ühtekuuluvuspoliitika on samuti osa ühtsest turust, kuivõrd see eemaldab äh, puudused turult, toetab konkurentsi. Need on kõik väärtused, mille pärast äh, tasub ühtset turgu edasi ehitada. kui turg äh, toimib hästi, siis ta toob kaasa ka majanduskasvu. suur tänu, härra Boltšak, järgmine päevakorrapunkt, äh, hääletusselgitused, ähm, vabakaubanduslepingu läbirääkimiste avamisest Tuneesiaga, esimesena sõna proua Morvai suur tänu, proua juhataja. jällegi uus sõna, mida tähendab vabakaubandus? vabakaubandus taha, tähendab äh, vaba konkurentsi kontekstis palgu, palku pidevalt äh, allapoole kruvida ja siis tulevad hinnad ka alla. näiteks põllumajandussektoris, põllumajandussektor lastakse rahulikult äh, Ähm, kokku variseda, väiketalud pannakse kinni ja nii edasi. isegi viieaastane laps saaks aru, et see on täiesti ebaloogiline. miks kusagilt, kusagilt kaugelt oleks vaja sisse vedada tooteid, mida me saaksime ise toota? tuhandete kilomeetrite kaugusel, selle asemel, et ise kodus ilma taimekaitsevahenditeta toota, ilma mürkideta toota oleks palju mõistlikum regionaalsel osta tooteid. härra Maamikins, palun. suur tänu, proua juhataja. ajalooliselt vaadates on Euroopal ja Tuneesial olnud äh, väga tihedad suhted. viimastel aastatel on äh, aga need kontaktid veelgi tihenenud, Tuneesias on toimunud režiimivahetus ja Euroopa Liit on Tuneesia jaoks üks olulisemaid partnereid, eriti põllumajandustoodete osas ja igal aastal need äh, kontaktid ja koostöö ainult tiheneb. nüüd on oluline astuda järgmised sammud ja tegevuskava kohaselt äh, peaks see siis nüüd olema vabakaubandusleping ja viie, seitsmeteistkümnendal märtsil eelmisel aastal toe, toimus Euroopa Liidu äh, ja Tuneesia Assotsiatsiooni nõukogu koosolek, seal võeti nimelt see tegevuskava vastu ja meie peame siis oma kontakte Vahemere piirkonnaga tihendama ja loodetavasti saadab meid selles ka edu. suur tänu ja härra Kelly, palun, sõna on teil suur tänu, proua juhataja. ja ka selle raporti puhul ma hääletasin nii nagu ülejäänud minu fraktsioon. see võeti ka suure enamusega siin kojas vastu. ja mõningaid aastaid juba on olnud nii, et selliseid lepinguid on sõlmitud väga paljude erinevate riikidega ja ka need on jõudnud siia kotta hääletamisele. ja on täiesti õigustatud, et ka Tuneesiaga selline leping sõlmitakse. ma arvan, et see ei kujune nii problemaatiliseks, kui on mõned teised vabakaubanduslepingud, näiteks vabakaubandusleping Ameerika Ühendriikidega, TTIP, mis on tekitanud palju vasturääkivusi. eks näis, kuidas sellega läheb, aga Tuneesial on täiesti õigus see vabakaubandusleping saada ja, aga nagu proua Morvaiga ütles, tuleb olla ettevaatlik et me ei tekitaks oma põllumeestele probleeme sellega. suur tänu. Will... ja nüüd äh, läheme siis Euroopa Ombudsmani tegevuse juurde ja proua Morvai on esimene sõnavõtja, palun. aitäh. tahaksin kolleege paluda ette äh, merd ette äh, või järve ette kujutada ja kedagi, kes sealt mööda läheb ja näeb, et äh, viis inimest on seal äh, uppumas äh,. ning see inimene äh, otsustab ühe nendest päästa äh,. see on tema enda laps äh,. ma ei tea, kas see on moraalne otsus või ei Äh, teiseks, kui võtame nüüd järgmise näite, on viis inimest, äh, kes on sunnitud äh, põgenema ja keegi otsustab oma vanemate eest põgeneda, kas see on ka moraalne otsus, ma ei tea. mis puudutab rändeküsimust, siis meie Ungar, paljud ungarlased ja paljud Euroopa riigid on seisukohal, et me mõistame, kui raske on äh, sisserändajate olukord, aga ees, äh, esmajärjekorras peaksime ikkagi omaenda kodanikke toetama, äh, raha ja teenustega aitama. ma arvan, et ka see on moraalne otsus ja seda tule-, peaksime teadma. härra Pospišil. aitäh. mina hääletasin äh, selle raporti poolt, selles raportis kirjeldatakse üksikasjalikult äh, ombudsmani tegevust. minul on tegelikult üsna hea meel, et äh, seda tegevust on üha rohkem ja raportis seda üha rohkem kajastatakse. ning et olen rõõmus ka selle üle, et Euroopa institutsioonid reageerivad positiivselt ombudsmani soovitustele, sest muidu oleks ju see ametikoht mõttetu, kui institutsioonid ei suhtuks nendesse soovitustesse tõsiselt. kaheksakümmend protsenti kõigist nendest kaebustest on kaalu arvestamist leidnud, peaaegu kaheksakümmend protsenti kakskümmend kaks protsenti kaebusi on veel sellised, millega, soovitused on veel sellised, millega tuleb tegeleda. aga minu arvates on äärmiselt oluline, et eh, inimesed saavad eh, online vormis ombudsmani poole pöörduda ning ma usun, et eh, see on äärmiselt oluline ning seetõttu ma loodan, et selline areng jätkub. härra Mamikins järgmisena, suur aitäh, president. Äh, äh, ombudsmani peaülesanne on, on hoolitseda selle eest, et õigustest ja avalikest huvidest kinni peetakse igas liikmesriigis on oma ombudsman, sellele vaatamata on meil ka Euroopa õigusvolinik, kelle tööväli on palju laiem kahe tuhande neljateistkümnendal aastal tuli tal tegeleda selliste küsimustega nagu põhiõigused, lobistide süsteem, samuti Euroopa institutsioonide läbipaistvus ning äh, Euroopa äh, kodanike osalus poliitika kujundamisel, need on kõik väga olulised küsimused. kakskümmend kuni kolmkümmend protsenti kõigistest kaebustest äh, olid seotud läbipaistvusega. tegelikult on võimalik aru saada, et on ka selliseid salastatud dokumente, millele on juurdepääs piiratud, aga mis puudutab näiteks TTIP-i lepingut, siis ma ei saa aru, miks sellised kõnelused peavad olema salastatud aitäh. järgmisena härra Kelly, aitäh. jällegi on mul äh, väga hea. sooviksin öelda, et äh, proua O'Reilly on ju iirlane ja ta on teinud äh, väga hea tööd ja ühe lühikese aastaga, kahe tuhande neljateistkümnendal aastal Ehm, tegeles ta kahe tuhande ühesaja kuuekümne kolme eh, küsimusega ning vaatas kõik need detailselt üle ja suutis väga paljude jaoks leida ka lahenduse. ning mõningatel puhkudel ütles ta, et ta esitab oma arvamuse, teistel puhkudel aga langetas otsuse ja mul on hea meel, et tegemist on viieaastase strateegiaga ja arvan, et äh, ta suudab ka äh, esitada omapoolseid hinnanguid. tegemist on väga tubli tööga ja sooviksin taas kord äh, teda selle eest õnnitleda ning saaksin teid tänada samuti teie tubli töö eest presidendina. jätkake samas vaimus. suur tänu ja nüüd järgmine raport ja see puudutab siis Euroopa eh, Keskpanga iga-aastast raportit kahe tuhande neljateistkümnenda aasta kohta, kõigepealt saab sõna härra Sulik. aitäh, mina hääletasin selle raporti vastu, sest et see on solvang meie kojale, et kahe tuhande neljateistkümnenda aasta aastaaruanne esitatakse alles veebruaris kaks tuhat kuusteist. kõige keerulisem on see, et äh, Euroopa Keskpanga juht äh, härra Draghi on oma äh, poliitikaga eurot hävitamas ta tahab väga palju raha ringlusse paisata ja sellist käitumist ei saa nimetada kuidagi muud moodi kui äh, põhjendamatut rahatähtede trükkimist. ning äh, intressid on ka nullis. selline kahjulik äh, keskpanga poliitika on võimalik ainult seetõttu, et kehtib äh, Keskpanga äh, nõukogus selline jabur hääletusmehhanism. aitäh. härra Mamikins. suur aitäh, lugupeetud president. aastatel kahe, kaks tuhat kaheksa kuni kaks tuhat üheksa oli meil finantskriis ning selle tagajärgede all kannatame me veel endiselt ka sellel aastal. üha uued Äh, sündmused rahvusvahelisel areenil äh, kahjustavad Euroopa Liidu majandusolukorda. Euroopa Liidu keskpa-, Euroopa Keskpanga poliitika äh, saab ähm, aidata kriisi tagajärgedest jagu saada. loomulikult on erinevaid probleeme finantsprobleemidega, laenupoliitikaga mõnedes liikmesriikides. tuleb öelda, et Euroopa Keskpank on vaeva näinud äh, selleks, et äh, majandust tugevdada. ma loodan, et need äh, ajad, mida Lätis headeks aegadeks, ähm, mida rasketeks aegadeks nimetati, et need ei kordu ja et me suudame arukat poliitikat ellu rakendada ja järgmisena siis ähm, vabakaubanduslepingute alast läbirääkimiste alustamine proua Morvai on iseenesestmõist-, selle, iseenesestmõistetavalt ma ei hääletanud äh, selle kokkuleppe poolt. igasugused vabakaubanduslepped on äh, äh, vilja, viljend-, väljendavad sellist lähenemist, et selle kõige keskmes on raha, alati tekib küsimus, et kes saab rohkem raha, kes saab rohkem kasumit aga mina leian, et asjale peaks lähenema hoopis teistmoodi, inimesed peaksid olema kõige keskmes, me peaksime küsima, mis on inimestele heaks, mis on hea loodusele, mis on hea ühiskonnale. Äh, need, kes äh, äh, tihtipeale seda kõike jälgivad, on frustreerunud, sest teil on nii vähe võimalusi aruteludes osa võtta ja vaadake kohe meid siin on, kellele me õieti kõneleme. see olukord on väga kurb minu kolleeg ütles, et me peaksime äh, mõtlema, äh, mida me ütleme, mida mina siin ütlen. Äh, me kõneleme väga tihti vabakaubandustest positiivses kontekstis isegi koolis õpime me, et vabakaubandus on hea asi, mina arvan, et meil oleks vaja paradigmasid vahetada ning ja asjale Äh, läheneda pisut teistmoodi. Äh, mina leian, et raha ei peaks olema asjade keskmes, vaid inimesed, aitäh. härra Mamikins järgmisena. aitäh, lugupeetud president. Äh, geograafilisest aspektist on Austraalia ja Uus-Meremaa Euroopast väga Äh, kaugel, aga vaatamata sellele on meil nende riikidega väga intensiivsed kontaktid. Austraalia ja äh, Uus-Meremaa on alati kuulunud läänemaailma hulka. Austraalia ja Uus-Meremaa üritavad oma kaubandussuhteid äh, parandada, see on meie, ka meie jaoks oluline. majandusstruktuurid, mitmekesine valik see äh, on midagi, mida me kõik saame äh, toetada ja siin ei ole midagi ebatavalist. iseäranis, kui me äh, räägime seaduste reguleerimisest. mina leian, et vabakaubandusleping nende riikidega on midagi, mida tuleb tervitada. aitäh! E suur tänu! on hea vabakaubanduslepinguid sõlmida demokraatlikke riikidega, kuid kuna britid kavatsevad äh, korraldada varsti ähm, äh, referendumi Euroopa Liidu kuuluvuse kohta, on seetõttu USA, ähm, äh, Austraalia ja Uus-Meremaa Äh, vaheliste suhetega ja üks põhjus, miks paljud minu kolleegid soovivad äh, lahkuda, on just nimelt tihedamaid sidemeid Commonwealthi riikidega arendada. me riigime, liigume nüüd praegusel hetkel ratifitseerimisprotsessi suunas Kanadaga. TTIP liigub samuti edasi ja räägime nüüd ka US, räägime nüüd ka Uus-Meremaast ja Austraaliast ning ka eh, Indiaga ning eh, eh, Euroopa Liit mitte ainult ei takista brittidel nende riikidega kaubandussuhteid arendamast, vaid see muudab Euroopa Liidu kuuluvuse palju kasulikumaks kui me ükskõik milline kokkulepe, mille saaksime üksinda ehm, ehm, ehm, sõlmida. Äh, kanadalased äh, ajavad meiega asju paremini kui näiteks Ameerika Ühendriikidega, olen kindel, et ka meie kaubanduslepingud äh, Austraalia ja Uus-Meremaaga on sama ambitsioonikad kui Ameerika Ühendriikidega, suur tänu. ja nüüd lähme lemmikloomade registreerimise küsimuste juurde. kõigepealt saab sõna härra Teemestmaaker. suur tänu teile, härra proua president. lemmikloomad teevad õnnelikuks oma peremehed iga päev. kahjuks aina rohkem on neid seas neid, kes on loomade kauplemise ohvrid, see tähendab seda, et on vaja luua lemmikloomade register, see on väga tähtis, oleme Flandres sellega juba esirinnas ja üritame äh, Ähm, äh, aidata kadunud äh, loomad viia tagasi nende peremeeste juurde, et nad ei muutuks metsikuks. kuid minu äh, partei palus tegevust mitte ainult tegevust koha peal, vaid ka kogu Euroopa tasandil. meil on vaja suuremat koordineerimist ja see on üks selge tugev signaal Euroopa Liidule võidelda eh, loomade õiguste nimel. härra Pospišil. suur tänu. ma toetasin seda resolutsiooni ja mul on hea meel, et võtsime selle vastu. see loob kasside, koerte mm, ühekordse registri eh, loomise suunas, see aitab nende eh, loomade salakaubandust ja piinamist ära hoida. tegemist ei ole mitte bürokraatliku küsimuse, vaid loomade kaitsmisega, mis on oluline eriti Kesk-Euroopas, kus, äh, äh, kus, äh, kus üritatakse välja smugeldada õnnetuid loomi, kes elavad rasketes julmades tingimustes, nad sünnivad vaevalt ja siis viiakse nad Lääne-Euroopasse kui loomad on registreeritud, siis illegaalne loomakaubandus elusloomadega Äh, on, äh, peab alluma selgelt reeglitele ning loodetavasti hakkame loomi äh, kohtlema elusolendite ja mitte lihtsalt kaupadena, härra Mamiki. aitäh, president. loomad on osa meie igapäevaelust, nad on meie sõbrad, meie abilised. ja mõnede inimeste jaoks on nad võib-olla ainsad sõbrad, kes neil üldse on. loomulikult ei pea paljud inimesed äh, lemmikloomadena mitte üksnes koeri ja kasse, vaid ka äh, rotte, hamstreid, merisigasid, on ka neid, kes peavad krokodille ja madusid. me räägime tavaliselt sellistest tüüplemmikloomadest nagu kassidest ja koertest ja me oleme juba ammu teadnud, et äh, me peaksime siin oma registreerimissüsteemid standardiseerima. sellest saaks kasu see aitaks mitte hõlbustada üksnes lemmikloomade transporti, vaid niimoodi saaksime võidelda ka loomadega salakaubitsemine vastu, sellepärast selline probleem Euroopas on. aitäh. ja nüüd olukord Jeemenis ja kõigepealt saab sõna proua Morvai, palun. aitäh. pärast seda, kui võtsin sõna väga kriitiliselt, tahan nüüd ka midagi positiivset öelda. ma arvan eh, selle põhjal, mis kolleegid ütlesid, et eh, meil on eh, muutunud mõtlemises muutumisi sellest raportist. Euroopa Liit on siiamaani kogu aeg kinnitatud, et teatud põhjused, äh, näiteks kui puhkeb mõnes kolmanda riigis sõda, siis inimesed põgenevad sealt ja me peame need inimesed vastu võtma. ja kui riik neid riike vastu ei võta, nagu näiteks, kui riik neid inimesi vastu ei võta, nagu näiteks Ungari, siis hakatakse seda riiki kritiseerima Äh, seoses selle raportiga humanitaarolukorra kohta Jeemenis äh, oleme me äh, lõpuks ometigi juhtinud tähelepanu ka tõelistele põhjustele. me juhime tähelepanu sellele, et sõjalised rünnakud teiste riikide vastu on Jeemenis praegu kaasa toonud väga tõsise olukorra me kritiseerime pidevalt Saudi, aga nüüd riigime nüüd lõpuks ometigi ka Saudi Araabiat ja relvaeksporti paljudest Euroopa Liidu liikmesriikidest. minu arvates on täiesti õige, et me juhtiksime tähelepanu põhjustele ja põhjused kõrvaldaksime ja mitte ei kritiseeriks neid, kes pagulasi ei taha vastu võtta. ja nüüd härra Mamikins. aitäh, lugupeetud president on täiesti selge, et Jeemen on juba aastakümneid olnud ähm, Araabia poolsaare üks vaesemaid riike. viie aasta tagune revolutsioon ei ole olukorda muutnud, vaid on seda hullemaks muutnud. on täiesti selge, et äh, Saudi Araabia interventsioon, samuti Iraani äh, toetus äh, hussiididele on seda olukorda veelgi halvendanud Mm, meil ei ole eh, selget ülevaadet eh, sõjalisest tegevust, ei, me ei tea, kuidas relvi tarnitakse. olukord on tõesti kohutav ning humani-, selleks, et humanitaarolukorda Jeemenis parandada, on äärmiselt oluline, et Euroopa Liit kehtestaks Saudi Araabiale relvaembargo ja seetõttu ma toetasin seda dokumenti. selle istungi protokollid esitatakse parlamendile vastuvõtuks eh, järgmise istungi alguses ja kui kellelgi ei ole vastuväiteid sellele, siis edastan resolutsioonid, mis tänasel istungil vastu võeti